proua juhataja. kallid kolleegid, palun võtke istet, et me saaksime hakata hääletama. suur tänu teile. kas kõik on valmis? võtke palun istet vous avez l'heure euh, s'il vous plaît. chers collègues nous allons kallid kolleegid, alustagem siis hääletustega ja alustagem härra Philipp, Jan-Philipp Albrechti raportist üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel mitte ühtegi muudatusettepanekut ei jõudnud minuni ja mitte ühtegi ka asja tagasilükkamise ettepanekut ja seega see on vastu võetud no, nõukogu ja, ja parlamendi vahelise kokkuleppega. härra Albrecht, nagu ma aru saan, te soovite sõna? kallid kolleegid, kaks lauset, kui lubate mina arvan, et Euroopa andmekaitse eh, määruse vastuvõtmine on suur samm edasi